Uh, uh, kallid kolleegid. Äh, lubage sissejuhatuseks lausuda mõned sõnad. A... Äh, kallid kolleegid, istungi vaheajal äh, sain ma teada, et täna tapeti Itaal-, üks Itaalia sõdur Afganistanis, tegemist oli siis NATO missiooniga. tema surm järgneb viieteistkümne Briti sõduri surmale. ma arvan, et me peame neid mehi ja naisi, kes on relvajõududes, kes on välismissioonidel, tihtipeale ohtlikes paikades nii et nad teaksid, et neid ei ole unustatud. aitäh! Wznawiam posiedzenie. ja me jätkame oma istungiga. tahaksin teile teatavaks teha asepresidentide vali-.